nüüd on mul edasi anda teile järgmised eh, teadaanded, mis on seotud meie osaistungjärgu avamisega. kõigepealt eh, me vaatame praegu oma lõunapoolsete naabrite suunas e. Egiptuses on puhuma hakanud uued tuuled ning me imetleme Egiptuse rahva julgust Egiptuse rahvas on kutsunud esile juba olulisi muutusi, muutusi, mida meie toetame. me kahetseme, et inimesed on nende muutuste käigus surma saanud, me kutsume kõiki selle regiooni valitsusi üles pidama dialoogi oma kodanikega. ei tohi inimesi, kes rahumeelselt meelt avaldavad, taga kiusata ning nendes riikides, kus aastaid on kehtinud erakorraline seisukord, tuleb see lõpetada, inimestel peab olema sõnavabadus, inimeste häält tuleb kuulda võtta tegemist on olulise ülesandega Euroopa Liidu jaoks ja igaühe jaoks meist. me ei tohiks unustada, et tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal tegi paljudele Euroopa poliitikutele muret muutuste laine Kesk- ja Ida-Euroopas. ärgem kartkem sekkuda poliitiliselt ja majanduslikult. aidakem oma naabreid, kellel on demokraatlikud püüdlused, aidakem neil elada väärikalt nende oma kodumaal ärge sundige neid oma kodumaalt lahkuma, olgem nendega solidaarsed, olgem tõeliselt ühtsed. mis e, puudutab e, naaberriikides e, aset leidnud sündmusi, ma pean siin silmas lõunapoolseid naaberriike, tahaksin öelda, et teatud Euroopa Liidu liikmesriigid on saanud äh, äh, väga palju sisserändajaid nendest äh, riikidest, me peame tegutsema kiiresti ja ühiselt selleks, et kõnealuseid liikmesriike toetada, aidata neil suure sisserändajate hulgaga toime tulla. see on kõigi meie kohustus, mida me peame täitma ühiselt. kaheteistkümnendal veebruaril mälestasime ja tähistasime äh, lapssõdurite äh, päeva. umbes kahekümnes maailma riigis on üle kahesaja, kolmesaja tuhande lapse, kes on segatud relvakonfliktidesse. Äh, laste ärakasutamine relvakonfliktides on midagi sellist, mida meie siin parlamendis jälestame. samuti on meieni jõudnud šokeerivad uudised Iraanist. meile teeb eriti muret dissidentide surmamõistmine